sain nõukogult esimese lugemise seisukohad ning põhjendused komisjoni seisukohad pealkirja äh, teatatakse nüüd ning parlamendil on kolm kuud aega, et võtta seisukohta. nii et kaheksateistkümnes jaanuar kaks tuhat kolmteist on siis tähtajaks. päevakorra järgmine punkt on inimõiguste äh, ja õigusriikluse rikkumise juhtumid ning me alustame Indias naistevastase vägivalla probleemidega. kõigepealt äh, resolutsioon, resolutsiooni kohta võtab sõna kolleeg Teli. Monsieur le härra president, kallid kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et India on Indias juba teist korda kahe kuu jooksul arutelu objektiks. tegemist on maailma ühe suurima demokraatliku riigiga ja vaatamata sellele on naiste olukord katastroofiline. Neid ahistatakse seksuaalselt, äh, vägistamine leiab aset